daamid ja härrad, alustame oma koosolekut, kui see vähegi võimalik on. kas me võime päevakorra kinnitatuks lugeda? tuletan teile meelde, et meie koosolekud kantakse üle internetis ning kõik koosoleku dokumendid on kättesaadavad e-meeting rakenduse all. niisiis, kas me saame nüüd heaks kiita ka möödunud koosoleku protokolli või kui keegi mingeid proteste selle koosoleku lõpuks ei esita, siis loeme need kinnitatuks. ja tavaliselt Äh, anname me nüüd ülevaate triloogidest ja ma tahaksin seda arutelu natuke laiendada, et me saaksime ülevaade ka teistest kohtumistest, kus mõni meie komisjoni äh, kolleeg on siis meid esi-, esindanud või on toimunud mõni muu kohtumine ja seetõttu me oleme, panumegi siis teile on kõigepealt ülevaade Redaltonil sellest, mis toimub intellektuaalse omandi ja autoriõiguse reformi komisjonis. Äh, Catherine ja Daniel, teie kahekesi olete seal käinud ja Daniel oli see, kes oli eelmisel kohtumisel, nii et, et äkki sa annad meile ülevaate sellest, mis siis intellektuaalse omandiõiguse ja autoriõiguse reformi töörühmas toimus saalist öeldakse, et probleeme on prantsuskeelse tõlkega. Ah, apparently in the näib, et äh, kogu selles hoones äh, tõlkesüsteem ei toimi. mõned kabiinid toimivad, kas saksa keel toimib? kas äh, mind on kuulda okay.? but all the rest of the booze have suddenly... niisiis, mis toimub? They don't know. It's they the can't hear us. The technicians who need the technicians who need to fix it. So it's not an interpretation. technicians are working. niisiis, tehnikud tegelevad probleemiga. kas äh, me oleme valmis äh, oma tööd jätkama ja härra Dalton annab inglise keeles ülevaate siis, mis juhtus kas seda saab kuidagi hiljem tõlkida? Let's start with Dan. niisiis alustame Danielist ja võib-olla äh, kui te soovite, pärast ta kordab seda, kui tõlge on kaube olemas niisiis järgmise päevakorrapunkti puhul võtame, langetame uue otsuse, võib-olla selleks ajaks on ta oli olemas. hästi, ma üritan meelde jätta, mida ma ütlen, juhuks kui ma seda kordama peaksin. kõigepealt tahaksin öelda, et IMCO komisjon oli väga hästi esindatud, sest mitte üksnes mina ei olnud seal IMCO-t esindamas, ka Julia Reeda oli kohal, kes esindas juurikomisjoni ja Sabine Verhoien oli samuti kohal, tema esindas kultuurikomisjoni niisiis see kõik äh, näitas, kuivõrd tõsiselt meie komisjon suhtub autoriõigusesse ja digitaalsesse ühisturgu üldiselt. üldiselt toimus kohtumine kahes osas, esimeses osas oli kohal volinik Navratitš kes andis meile ülesanne, ülevaate sellest, mida komisjon autoriõiguse reformist andab ja tegemist äh, oli sellise aruteluga, mis siin meie komisjoniski on toimunud, midagi uut seal ei tõstatunud. rääkisime sellest, mis on legaalne, millised on erandid ja äh, geoblokeerimisest rääkisime, sellest oleme me siin ka korduvalt kõnelenud, aga äh, kaugemale me ei läinud, kui me siingi komisjonis oleme läinud, kuigi komisjon ütles, et nad üritavad leida Äh, viis kõigi nende probleemidega toimetulekuks ning kohtumise teine osa oli väga huvitav, meil olid kohal eksperdid, kes kõnelesid andmete kaevandamisest ja tegemist oli tõesti äh, väga huvitava aruteludega, eriti andmete kaevandamisega äh, hariduses, tervishoius ning ma arvan, et nad tõesti tekitasid meil väga palju segadust aga tõsi, see arutelu oli väga huvitav ning mulle avaldas just nimelt muljet eh, andmekaitse ulatus ja võimalused, mida see pakub. aitäh ja aitäh ka kõigile meie komisjoni liikmetele, kes meid eh, sellistel kohtumistel esitavad. tõlge kanalil, kanalitel kuus kuni kaksteist toimib tõlgekanalitel äh, tõlge teistesse keeltesse ei toimi ning äh, meil on terve rida tõelisi, tõesti olulisi mõttevahetusi täna plaanis ning ma arvan, et me ei saa neid arutelusid pidada, kui tõlge ei toimi. niisiis äh, Um, I don't know. Um, Mr Schwab, what do you think? Um, esinaine ütleb, et ta ei saa aru, mis toimub. Um, we're wondering whether or not um, me üritame esimene päevakorrapunkt äh, äh, puudutab äh, Šveitsi ja teisi teemasid, ei oleks väga imelik, et kui me Äh, ilma prantsuse ja saksakeelse tõlketa sellel teemal mõtteid vahetaksime. nii et, et võib-olla oleks võimalik äh, päevakorrapunktid ära vahetada, aga siis jällegi äh, tekib probleeme teiste keelte kõnelejatega. Any mem-, oh yes, but that's, I have been asked to ask if any of these languages are actually Äh, mul paluti küsida, et milliseid keeli täna üleüldse vaja on, aga, aga tegelikult äh, kui me näiteks jätame tšehhikeelse tõlke ära. To... nii et, et ma arvan, et me peaksime praegu tegema kümneminutise pausi ja, ja siis äh, äh, pool neli alustame jälle. So the update, ladies and gentlemen, is that the elect-... info on selles, et elekt-, elekter on nüüd ära parandatud ja nüüd tuleb süsteem taaskäivitada, et näha, kas see toimib või ei, nii et, et kümneminutine paus ja alustame uuesti siis kell pool neli.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 votre conférence. Damash. Wait. We have French.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 We're going to move. niisiis äh, läheme nüüd kohe äh, algatusraporti juurde, mille on kirjutanud Andreas Schwab ja see puudutab Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveitsi ja takistusi äh, õigusaktide ellurakendamisel ja üritame siis järgi teha seda aega, mis me tehniliste probleemide tõttu kaotasime ja üritame siis äh, viieks lõpetada. Andres, palun, aitäh, kallid kolleegid, kõigepealt äh, tahan äh, jah, tahan öelda, et see <laughs> raport on tekitanud nii palju siin kära, aga tegelikult on tegu lihtsa algatusraportiga, kokkulepe EFTA riikide ja Šveitsiga on äärmiselt oluline ja äärmiselt hästi toimiv kokkulepe ja Äh, äh, aga Euroopa Liidus on toimunud väga palju sisemisi arenguid ja sisemisi arenguid on toimunud ka Euroopa Majanduspiirkonna riikides ja Šveitsis äh, jah, see kokkulepe on tõetanud, et see on äärmiselt väärtuslik selleks, et kaasata sihiturgu ka kolmandaid riike ja me võime öelda, et me ei saa seda lepingut sellisel kujul enam täna pakkuda. see pakub tervet rida selliseid eh, eeliseid, mis on ette nähtud just nimelt Euroopa Liidu eh, liikmesriikidele, aga Verhovski oma raportis viie eh, aasta eest ütles, et tegemikust on tõesti väga hea alusega, millele saame tugile, tugineda, samal ajal on aga asi niimoodi, et EFTA liikmesriigid peavad tegema ka mitte ühte-teist ja ka Euroopa Liidu liikmesriigid eh, selleks, et nad eh, Euroopa õigust, eh, õiguse rakendamist oma õigusruumis parandaksid ja süvendaksid ja siis Äh, viimane EFTA äh, Euroopa Majanduspiirkonna tulemustabel äh, näitas, et rakendamise defitsiit on kahe protsendi võrra kasvanud ning Šveitsis ja Euroopa Majanduspiirkonnas on see rakendusmäär oluliste õigusaktide rakendamine siseriiklikusse õigusesse veelgi aeglustunud ning äh, jah, äh, me äh, oleme esimesi samme astunud, aga me peame astuma ka järgmisi samme. Euroopas siseturu juhtimine vajab parandamist, meie siin oleme omalt poolt teinud ühte-teist ja EFTA riigid peavad tegema sedasama. viimasest raportist, mille koostas kolleeg Raskovski eelmise parlamendi koosseisu ajal, selles raportis öeldi, et Šveits Äh, äh, viisid kahe tuhande, siis toimus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal rahvahääletus äh, ja seal käsitleti ühte põhimõtet, mis on seotud Euroopa Liidu ja Šveitsi konföderatsiooni lepingutega, selle, sellel refing, selle referendumiga seati kahtluse alla üks selle lepingu põhimõtteid ja ma tahaksin öelda, et Äh, äh, väga paljud kolleegid näevad sellist Šveitsi poolset muutmiskatset väga kriitiliselt. Äh, kõik, mis puudutab sideturgu, selles vallas peavad kõikide jaoks kehtima samasugused kohustused ja neid tuleb ka koheselt üle võtta ning seetõttu Äh, leian ma, et selle raporti puhul on just arutelude keskpunktis äh, nendest põhimõtetest kinnipidamine ja me peaksime sellega siin tegelema ka meie siseturukomisjonis ja küsimus tegelikult, millele me peaksime keskendumine, ongi see, et mida meie ühelt poolt saaksime teha selleks, et Euroopa õigusaktide rakendamist äh, Euroopa majanduspiirkonna riikides tagada ja teiseks, milline on siis poliitiline reaktsioon Šveitsi massilise rände piiramise algatusele. meil on Šveitsiga kahepoolne leping ja see põhi, see referendum seab selle põhimõtte, lepingu põhimõtted ohtu tööhõivekomisjon on samuti selle teemaga tegelenud, nad koostavad oma ja ka väliskomisjon teab, koostab oma arvamuse ning äh, need arvamused mõlemad on olulised ning me peaksime nendega oma töös arvestama ning äh, jah, ja hiljem ilmselt esindatakse selle kohta ka äh, üsna palju muudatusettepanekuid ja praegu huvitab mind see, mida siis variraportööridel öelda on, aitäh. Maria Grappini. Maria Grappini, palun. sotsiaaldemokraatide nimel aitäh. Andreas juba lühidalt äh, tutvustas seda algatust raportit, jah, ka mina olen seisukohal, et probleemiks, äh, probleemid Šveitsiga tuleb lahendada, sellepärast et tegemist Eh, jah, see referendum on eh, Šveitsis eh, osaks demokraatlikust elukorraldusest, aga me peame täitma neid kohustusi, mis meil seoses koostööga on võetud ja see raport on tõesti väga hea. me peame arvestama kahe komisjoni arvamustega, nagu Andres ütles, aga meil on siiski mõningaid probleeme mis puudutab äh, koostööd. Äh, üldisemalt kogu, äh, kogu siseturualast koostööd Šveitsiga, meil on ligemale sada sektoripõhist kokkulepet Šveitsiga, mida on võimalik integreerida, aga minu arvates oleks parem, kui Euroopa Liit ja Šveits lepiksid kokku Äh, et äh, Šveits äh, osaleb Euroopa majanduspiirkonnas ja siis ei oleks meil vaja kõiki neid sektoripõhiseid kokkuleppeid. ja siis on veel probleemiks inimeste vaba liikumine, Horvaatiat selles raportis mainitakse. aga kindlasti saab suhteid Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel veelgi paremaks muuta ning loomulikult me kõneleme äh, sellest oma fraktsioonis ja avaldame oma arvamust. see raport on võimalus Šveitsi ja Euroopa Liidu vaheliste suhete parandamiseks, äh, mis puudut-, äh, vähemalt meie komisjoni vaatevinklist, aitäh! Ulrike Trebesius ECR fraktsiooni nimel. lugupeetud esinaine, kõigepealt tahaksin äh, raportööri äh, põhjaliku selgituse eest tänada. Äh, suurem osa kokkulepetest Euroopa Liidu ja Šveitsi vahel on kahepoolsed kokkuleppused ning äh, seda ei tohi ära unustada, nagu äh, raportöör juba ütles, äh, on rakendamisega tekkinud viivitusi ning meil oleks vaja saavutada edusamme läbirääkimiste kõige raskemaks osaks on aga praegu, mida teha kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Šveitsi referendumi tulemustega, referendum puudutas massilist sisserännet meie fraktsioon toetab subsidiaarsusel ja detsentraliseeritusel põhinevat Euroopat ja meie erakond on seisukohal, et me peame tunnustama Šveitsi rahvahääletuse tulemust. mina leian, et rahva tahet tuleb austada ning seega tuleks pöörata tähelepanu kahele keerulisele teemale. kõigepealt mittetoimiv Euroopa pagulaspoliitika, mida me praegu Vahemere kontekstis kogeme ja mis kahjustab ka, mille all ka Šveits kannatab ja me peame paluma, et Šveits annaks edaspidi ka oma panuse Euroopa välispiiride kaitsesse ja võib-olla suurendaks tulevikus oma panust ja mis puudutab Lõuna-Euroopa finantskriisi, eh, siis eh, siin on ka igasugune toetus vajalik. nüüd, mis puudutab inimeste liikumisvabadust eh, ühisturu piires, parematel aegadel ei pidanud Šveits arvestama nii suure sisserändega nagu praegu, aga jah, kriisi tulemusena on tõesti palju inimesi tulevad ja eriti nendest piirkondadest, kus majandus hästi ei toimi Eh, ja see loomulikult eh, tekitab eh, sotsiaalseid probleeme Šveitsi elanikele. meie siin Euroopa Liidus ja erinevad euroala esindajad ei saa panna Šveitsi kodanikele vastutust selle eest, milline on viinud meie läbikukkunud valuutapoliitika Eh, eh, sest et praegune eh, olukord ei ole tingitud Šveitsi tegevate jäämisest, vaid tegemata jätmistest, vaid sellest, et Euroopa Liit on läbi kukkunud. Šveits viib läbi oma suveräänset poliitikat, oma, viib seda poliitikat läbi oma rahva huvides ja seetõttu tuleb seda austada ja meie oleme valmis äh, Eh, seda, sellega, et see kokkulepe uuesti läbi vaadatakse. meie ole, soovime, et me parandaksime majanduslikku koostööd Šveitsiga iseäranis energeetika ja energia salvestamise valdkonnas, äh, arvestades äh, neid probleeme, mis meil Saksamaal on olnud üleminekuga uutele energiaallikatele, igasugune koostöö seetõttu oleks äh, väga tervitatav ja ma leian, et peaks pidama läbirääkimisi ka ettevõtete maksustamise osas ja samuti automaatse infovahetuse kohta seoses piiriülese maksupeetustega ning äh, TTIP-i teemalised arutelud on minu jaoks ka väga olulised, äh, millised äh, lahendused ja samuti investorite kaitse, see on oluline aga ma arvan, et me võime siin ka otse, otse, võime ka otse niimoodi raportööriga ühendust võtta ja ma olen täiesti kindel, et meil õnnestub leida väga head kompromissid, aitäh! Äh, Ulla Tornes on ALDE variraportöör, aga härra Rochefort kõneleb ALDE nimel. aitäh, lugupeetud äh, esinaine, proua Tornes vabandab, et ta täna kohal olla ei saa. ta on koostanud äh, väikese teksti, mis tutvustab tema seisukohti ja loen selle ette Euroopa Majanduspiirkonna leping on ajalooline edulugu, mis võimaldab kolmandatel riikidel osaleda ühisturus ning saada seeläbi juurdepääsu turule, kus on viissada miljonit inimest aga äh, see, selle kokkuleppe üle peeti läbirääkimisi teistel ajahetkel. Lissaboni lepingu jõustumisest saadik on toimunud väga palju sünd, sündmusi ja seetõttu on vaja majanduspiirkonna lepingu toimimine uuesti läbi vaadata, kui me tahame seda täielikku potentsiaali ära kasutada. meie vaatevinklist on oluline, et pidevalt äh, esineb viivitusi õigusaktide ülevõtmisega Eh, mõningad eh, nendest viivitustest on tingitud institutsionaalsetest ja õigusloomealastest kohandustest, aga eh, igasugused sellised sammud seavad ohtu ühtse turu homogeensuse ning selle probleemiga tuleb tegeleda ja meie suhted Šveitsiga peavad olema ka palju selgemad. neli põhivabadust on ühisturu alustaladeks ja need on eraldatud ja seetõttu igasugused populistlikud kampaaniad, mis on seotud massirändealase referendumiga kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, tekitavad muret. liikumisvabadus on vabadus, mis on tagatud kõigile Euroopa kodanikele ja kõik poliitikad, mis sellega on seotud, neid tuleb näha sidusalt ja äh, ühiskondlikult ning majanduslikult jätkusuutlikust perspektiivist. Äh, raportööri härra Schwabi koostatud äh, raport Äh, on hea ning me äh, äh, arvesta-, siis ootame arutelusid selles komisjonis, aitäh. proua Stailer, palun. enne kui Catherine sõna saab, kas roheliste või kuue nimel soovib keegi sõnada? vabandust, Pascal, mul ei ole siin nimekirja ees. aitäh Äh, Viki, ma teen väga lühidalt roheliste nimel, sest me oleme juba oma ajakavast maha jäänud. loomulikult tahaksin tänada Andres tehtud töö eest. Äh, meil on väga hea meel selle üle, et ta on rõhutanud äh, seda, kuivõrd oluline on koostöö ja integratsioon Euroopa Majanduspiirkonna riikidega, me jagame seda seisukohta. aga kõne üheks suureks probleemiks Äh, sisuliselt jah, me jagame kõiki neid seisukohti, millele raportöör tähelepanu juhtis ja loomulikult äh, me kahetseme seda, avaldame kahetsust otsuse üle, mille langetas Islandi valitsus ja samuti teeb meile muret see defitsiit äh, või mahajäämus õigusaktide ülevõtmisega ja Šveitsi rändepoliitika osas jagame ka seisukohti, mida raportöör väljendas ma arvan, et me võib-olla esitame ühe muudatusettepaneku, mis on seotud äh, Äh, fiskaalkonvergentsi küsimustega. Äh, see ilmselt ei üllata kedagi ning äh, veel üks asi, punktis üks, võib-olla on tegu tõlkeveaga, aga siin on selline ebaselge sõnastus, mulle näib, eks Andres ütleb, aga mulle tundub, et see kokkulepe on oluline majanduskasvu mootoriga ning see võib ka kolmandatele riikidele Eh, siis eh, hüvesid anda, aga ma ei usu, et me tahame öelda, et see on just nimelt see mudel, mille kolmandad riigid peaksid üle võtma, see oleks minu poolt kõik. aitäh. ja nüüd siis Catherine Styler. aitäh, eh, aitäh raportöörile, aitäh variraportööridele. ma arvan, et härra Schwabi raport on väga hea, see annab väga hea ülevaate olukorrast Äh, minu arvates on oluline äh, teha vahet äh, EFTA kokkuleppe vahel ja kolmandas punktis kolm ja kuus te juhite tähelepanu mahajäämusele rakendamise vallas viimasel parlamentaarsel kohtumisel EFTA riikide ja Šveitsiga. Šveits osales siis vaatlejana see kohtumine toimus hiljuti Fredrikstadis Norras ja see teema seal tõesti tõstatus, miks see rakendamine on niivõrd viibinud. ja mis puudutab Šveitsi punkti neliteist, siis mulle tundub, et eh, väga oluline on selles punktis rõhutada, et erinevalt eh, sellest, mida eh, eelkõnelejad ütlesid, et tegemist on tegelikult äh, rünnanguga Saksa ja Itaalia tööliste vastu, kes Šveitsis töötavad ja me peame tõesti olukorda jälgima ja seetõttu kohtumine kahe tuhande, kaheteistkümnendal juunil Euroopa Parlamendi delegatsiooniga on väga oluline ja tõeline oluline, oluline, et me selle raporti ka seal tõstatame. mulle tundub, et seitsmenda mai kohtumine Äh, ma ise ei saa <laughs> seal küll kohal olla, äh, aga äh, ma loodan, et see kohtumine on samuti väga oluline ja, ja see kuulamine, mis toimub, on siis väga oluline ning ja tõenäoliselt siis räägite, mis seal juhtub ka meile, kes me kohal ei saa, kohal ei saa olla, nii et suur aitäh selle raporti eest ja jään ootama koostööd. okei okay,, I, I just want to make a mina tahaksin ka ühele asjale kiiresti tähelepanu juhtida. Äh, suur aitäh selle raporti eest. Äh, oleks äärmiselt oluline, et meie komisjon vaataks, mis saab õigusaktidest pärast seda, kui me need oleme vastu võtnud. kas nad võetakse ka üle riiklikusse õigusesse, kas neid hakatakse ka kohaldama? ja kui on probleem, et äh, regulaarselt ühisturualased õigusaktid jäävad üle võtmata riiklikusse õigusesse, siis äh, ilmselgelt on midagi valesti ning meil tuleb aru saada, milles probleem on ja kui teatud riikide rühmad äh, ei võta äh, õigusakte üle nii palju kui mõned teised riigid, siis peame sellega samuti tegelema. aga meie komisjonil on ka väga spetsiifilised pädevused ühisturualastes ühisturu vallas ja ma äh, palusin just sekretäriaadil juhtida tähelepanu sellele, mis valdkondades me oleme pädevad. meie tegeleme kaupade vaba liikumisega, sealhulgas ka tehniliste sarnanditega, asutamisvabadusega, teenuste liikumise vabadusega ning ühisturu toimimisega. meil ei ole äh, pädevust, aga inimeste vaba liikumise küsimuses. niisiis, äh, üritame äh, käituda delikaatselt äh, äh, ja võib-olla äh, mitte pöörata nii palju tähelepanu nendele teemadele, millega peaksid tegelema kodanikevabaduste komitee ja tööhõivekomisjon, sest et iga kord, kui ma pean minema ja kaitsma meie komisjoni pädevusi teistel teemadel, siis mind süüdistatakse, et me äh, ületame oma pädevuse piire ja see on tõesti väga tundlik teema ja ma tean, et inimestel on väga tugevad seisukohad selles küsimustes ja ma tean, et see on teema, mida te tahate tõstatada ja arutada, aga palun olge teadlikud sellest, et kui me kellegi, mõne teise eh, komisjoni mängumaale tungime, siis niimoodi eh, te õõnestate minu rolli, kui ma üritan siis jällegi minna ja kaitsta meie pädevusi eh, meil on ühisturu kohta väga palju öelda kaupade osas, teenuste osas ja selles osas, et riigid õigusakte nendes valdkondades kohaldavad, nii et, et lugege uuesti veel kord läbi, mis on kirjas parlamendi kodukorra lisas seitse ning aidake mul siis äh, hoolitseda selle eest, et meie komisjon püsib oma pädevuse piires ja nüüd komisjoni äh, nimel saab äh, sõna härra Van Glukokliip, aitäh Äh, äh, jah, äh, ma esindan tegelikult välisteenistust, aga võtan sõna tõesti komisjoni nimel. aitäh, et mulle sõna andsite. me toetame selle raporti eelnõu sisu. see on täielikult kooskõlas nõukogu järeldustega Äh, homogeensest ja laiemast ühisturust äh, äh, ja koostöös siis ähm, Euroopa Liitu mittekuuluvate Lääne-Euroopa Liidu riikidega, Lääne-Euroopa riikidega, nii et, et seetõttu me tervitame igati seda raportit, aitäh! raportöör, kas te võtaksite arutelu kokku? jah, aitäh, esinaine kõigepealt tahaksin veel kolme asja mainida. Eh, sellepärast et meil on aja, ajasurve ja me peame varsti järgmise punkti juurde minema. tahaksin tänada kõiki kolleege ja ka sekretäriaati ja komisjoni nendepoolse panuse eest, ma loodan, et meil järgmistel kuudel eh, õnnestub siis seda tööd veelgi süveneda, süvendada ja ühte-teist ühiselt ära teha. mul on väga hea meel selle üle, mida eh, Pascal Duran, proua Styler ja ka sina, Viki, ütlesid selle rakendamise ja kohaldamise kohta kohta. Eh, kindlasti on see selle raporti juures eh, keskseks punktiks, mida me silmist ei tohi kaotada eh, mis puudutab seda viimast EFTA Euroopa Majanduspiirkonna tulemustabelit, siis on selge, et rakendamine on muutunud aeglasemaks ning Äh, jah, nagu ma ütlesin, ka Euroopa Liidu enda liikmesriikidel on ühisturualaste õigusaktidega äh, rakendamisega probleeme, aga ka kolmandad riigid peavad rakendamise vallas rohkem tegema ja mis puudutab nüüd Šveitsi, siis äh, Šveits on erijuhtum, sellepärast et ei ole majanduspiirkonna lepingu osaline, aga samal määral on ta siiski ühisturuga integreeritud ja toetan täielikult meie esinaist, kui ta ütles, et asi ei puuduta inimeste vaba liikumist, aga proua esinaine, teie enda fraktsiooni esindaja proua Trebesius rõhutas seda hoopis teisiti. jutt ei käi mitte inimeste vabast liikumisest, vaid käib töötajate ja teenuste vabast liikumisest ja Äh, siin on äh, tekkinud probleem, sellepärast et kui Šveitsis ei oleks enam töökohti, äh, siis sinna ju ka sisserändajaid ei lähe. ja mulle tundub, et Šveitsis on asjast natuke vale mulje paigutatud, probleem on vaba liikumisega, probleem ei ole tegelikult põgenikega, probleem on tööturuga Äh, äh, sellepärast et Šveitsi tööturule tulevad inimesed, kes tahavad seal ju töötada ja äh, Šveits ei taha nendele inimestele enam töökohti tagada. aga ma olen, te viitasite, proua esinaine, kodukorrale, et meie komisjoni pädevuses on siseturg, me peame kaitsma seda vaba liikumist, mis on meie komisjoni pädevuses ja nagu Pascal Duran ütles, et väga oluline Eh, on, et ka kolmandad riigid suudaksid saavutada eh, väga suure integratsiooni tasandi, sellepärast et nad on ise eh, Nad on ise otsustanud, et nad tahavad küll saada eeliseid siseturust, aga samas ei ole valmis kõiki siseturu õigusakte ellu rakendama. niimoodi ei saa, nad peavad need õigusaktid ellu rakendama Äh, seda peame meie komisjoni ja liikmesriikide poolt oma sõpradele ja partneritele selgeks tegema, et need jõukust edendavad meetmed on võimalikult ainult siis, kui kõik oma lubadustest kinni peavad. Äh, see ei ole vastuolus meie kodukorraga ja see peaks äh, olema täiesti kooskõlas ka meie komisjoni eesmärkidega, aitäh So. meil on tulemas äh, seitsmendal mail avalik kuulamine. muudatusettepanekute esitamine on kaheteistkümnendal mail ja vaatame siis muudatusettepanekud üle kahekümne teisel, kahekümne kolmandal juunil ja kompromissettepanekud siis peaksid olema valmis viieteistkümnendaks juuliks ja hääletame kuueteistkümnendal juulil. suur tänu! nüüd ähm, läheme kirjalt edasi. vahetame esimehe koha välja, sest minu raport tuleb järgmisena. Läheme siis nüüd kohe edasi, järgmine raport on isikukaitsevahendid, puudutab raport, raportööriks on Vicky Ford. proua raportöör, kas te olete valmis? jah, eh, toimunud on arvamuste vahetus eh, emaili teel teiste fraktsioonidega, mul on väga hea meel, et te tõite välja valdkonnad, kus on võimalikud kompromissid. me üritame jõuda kahes vallas kompromissile, kõigepealt eh, pädevus ja siis lihtsustatud süsteem Euroopa sertifikaadi uuendamise lihtsustamise protsessi osas mis puudutab Euroopa Liidu tüübi sertifikaat, tüübi kinnitust ja sertifikaati, siis äh, lähtume komisjoni seisukohtadest, äh, selle eesmärgiks ei ole sugugi ähm, vähendada selle määruse äh, mõju. oluline on see, et kui tüüp ei ole muutunud ja on öö, korras, siis peaks tootjal olema võimalus lihtsustatud menetluse kaudu seda sertifikaati uuendada, ta ei pea iga viie aasta tagant siis esitama uuesti kõiki dokumente ja tervet seda protsessi läbima. teine puudutab äh, pädevusala, nagu te teate, komisjon nägi ette, et äh, võiks äh, laiendada seda teatud sisemaistele toodetele, mis varem olid reguleerimisalast väljas ja kompromissid, mis välja pakutati, välja pakuti, pakuti siis äh, selline äh, lahendus, äh, mis on kusagil vahepeal sellele, milline oli kord kahekümne viie aast-, kakskümmend viis aastat tagasi. ehk teisisõnu, dekoratiiv ja käsitsi tehtud tooted ei lähe reguleerimisala alla, me teeme ettepaneku, et ähm, Äh, kodumajapidamises kasutatavad tooted, äh, näiteks nagu niiskustõrjevahendid äh, ja kummikindad ei läheks alla, kui tegemist on vestiga, näiteks kus on peal helkurid, aga tegemist ei ole ohutusriietusega, vaid on moe pärast seal peal, siis see ka peaks minema reguleerimisala alla. ja mis nüüd puudutab kuuma eest kaitsvaid tooteid kui äh, see toode väidab, et äh, see konkreetne toode kaitseb äh, kuuma eest, näiteks et tegemist on kuumakindlate kinnastega, siis need peaksid olema reguleerimisalas sees, kui sellist väidet ei esitata, vaid on jällegi tegemist siis nii-öelda moetootega, siis nad reguleerimisala alla ei lähe. ja ma arvan, sellega me saame kaitsta äh, Äh, neid tooteid, kus äh, tõesti seda sertifikaati on vaja. me oleme kõik kompromissettepanekud laiali saatnud ja enamus fraktsioone vist on nõus. ma tean, et sotsiaaldemokraatide fraktsioonide variraportööri täna ei ole kohal, aga ma loodan, et tal õnnestub ka see dokument läbi vaadata ja, ja, ja aimu siis saada, mis on saanud nendest muudatusettepanekutest. mikrofon esimene naisele, palun väga hea. härra Armo, esimene varju. ma tahaksin kõigepealt sissejuhatuseks öelda, et meil on olnud väga hea äh, koostöö kompromisside koostamisel, selle eest tahaksin tänada ja ma olen suurema osa kompromissidega nõus äh, mulle, äh, ma toetan suuremat osa sellest, mis me siia kirja oleme pannud, mul on mõningad lühikesed märkused Äh, sellega seoses äh, kompromissis äh, üks, tegemist on tehnilise kompromissiga, kus on öeldud, mis on hõlmatud selle direktiiviga, aga meil tuleb nüüd ju määrus ja mitte direktiiv, nii et, et me peaksime selle direktiivi seal siis määruseks ka muutma. ja viimases lauses selles kompromissi ettepanekus, mis puudutab lisa üks direktiivis, see ma ei saa päris hästi aru, mida, mida seal äh, mõeldakse. minu esialgne seisukoht puudut-, äh, oli, et jutt käib äh, kõigist nendest asjadest, mis siia alla ei käi, need defineeritakse, et siis saaks delegeeritud aktid paika panna, aga komisjonis me oleme seda siin ka arutanud ning nüüd on seda kehtivus- või rakendusala väga kitsalt defineeritud, ähm, mida ma muide toetan ning äh, siia on lisatud üks äh, lause, millest ma päris hästi aru ei saa, ma ei saa päris hästi aru, kuidas seda praktikas kohaldama hakatakse. Äh, siin on tegemist siis raportöörile, võib-olla ta saaks lühidalt seda selgitada. mina olen väga õnnelik selle üle, et et e, tekstis viidatakse ka e, sellele, et see rakendusala on nüüd üsna kitsalt määratud, see suurendab õiguskindlust e, ja tagab parema mõistmise ja mulle on vastuvõetav ka kompromiss, mis puudutab neid helkureid, mulle tundub, et see on mõistlik ning siis Eh, olulised ei ole eh, mitte niivõrd rakendusala, vaid see kehtivus. Eh, me oleme siin seda teksti ka muutnud Äh, see on, äh, see uus versioon on nüüd siis muudatuses sees ja me peaksime selle kehtivusaja täpselt paika panema, komisjoni tekstis on öeldud, selle äh, loa kehtivus on viis aastat, aga võib-olla peaks seda menetlust muutma, minu ettepanek oleks, et miinimum kehtivusaeg ja seda toetas ka raportöör ja see võiks olla ka kompromiss, et et võib-olla peaks kehtestama siia mingi maksimaalse kehtivusaja, eh, sellepärast et eh, jutt käib sellistest toodetest, mis eh, iseenesest mingit piiratud kasutusaega ei oma ja ja siin Eh, võib-olla eh, tahetakse nende toodete kasutusaega eh, lühendada ja siit tekib oht, et et seda sertifitseerimismenetlust tuleb läbi teha sagedamini, see suurendab ettevõtete halduskoormus ning mis puudutab sertifitseerimisasutusi, siis nemad on sellest muidugi rahaliselt huvitatud nii et, et võib-olla me peaksime paika panema siiski sellise maksimaalse eh, tüübi hindamistõendi kehtivusaja. Eh, ja võib-olla seda isegi selliste toodete jaoks, mis eh, tegel-, millel on tegelikult selline lühikene kas-, kasutusiga Äh, aga äh, sest isegi nende toodete puhul äh, osasid elemente võib kasutada kauem kui viis aastat, nii et, et võib-olla peaks siin midagi paika panema, me peaks leidma või välja mõtlema mingi sõnastuse. ma kardan, et et me praegu äh, tekitame liiga suure koormuse ja sunnime eh, seda sertifitseerimist, ettevõtteid seda sertifitseerimist iga paari aasta tagant uuesti läbi tegema, nii et, et ma arvan, et siin me võiksime välja töötada eh, mingi kompromissi. ja tahaksin veel kord kolleege kogu südamest tänada. suur tänu, härra Rimon. kas keegi on kohal Karini asemel, tundub, et mitte, sellisel juhul saab sõna härra Rošvo. suur tänu, suur tänu Viki tehtud töö eest, te olete olnud väga koostöö valmis variraportööridega ja me toetame neid kompromissmuudatuse ettepanekuid, mis võtavad kokku tõesti kõigi esitatud seisukohad esimesed kompromissmuudatusettepanekud puudutavad rakendusala ja need võib võtta kokku äh, väga, reguleerimisala ja need võib võtta väga lihtsalt, tõesti, see reguleerimisala peaks hõlmama neid asju, mida on vaja ja sellega katta, tuleb väga praktiliselt läheneda, mitte tervet mõistust kaduda ja meie igapäevase elu tooted äh, ei pea sinna kuuluma ja on väga palju selliseid tooteid, mis ei ole eraldi välja töödud äh, kui, ähm, kui kaitsevahendid ja seega need ei peaks olema nii äh, raskelt reguleeritud ja ma olen sellega täiesti nõus. ja see, mis puudutab Rahvapartei kolleegi, me kindlasti ei taha tõesti äh, tekitada mingisugust äh, regulatiivset kaevukivi, äh, mis äh, lihtsalt äh, kõlguks ettevõtjatele kaelas ja ei aitaks mitte millelegi muule kui ainult bürokraatia tekitamisele kaasa. nii et ettepanekud reguleerimise ala osas on täiesti vastuvõetavad meie jaoks. nüüd see, millele viitas ka Viki hetk tagasi, nimelt siis dekoratiivelemendid, näiteks need helkurid, need jäävad reguleerimistalast välja, kui ei ole öeldud, et tegemist on kaitsevahendiga ja loomulikult äh, see CE-märgistus väga oluline. see tekst võib-olla natukene tekitab äh, ebaselgust selle vahel, et mis on paljas moeasi ja mis on nii-öelda siiski kasutustoode, ei ole väga selge. aga kui tegemist on toodetel ainult äh, moeelementidega, dekoratiivsete elementidega, ilustavate elementidega, siis need ei peaks minema reguleerimisala alla, eriti kui tootja ei viita sellele, et tegemist on mingisuguse kaitsevahendiga. nüüd, mis puudutab sertifikaadi äh, kehtivusaega, muudatusettepanek neli. tegemist on teemaga, mis ei ole sugugi lihtne, vaid üsna keeruline. me saame muidugi aru kõikidest erinevatest seisukohtadest ja ma arvan, et see kompromiss mis nüüd on esitatud, on, on hästi koostatud, aga natukene tahaksin ma rääkida sellest, mida ütles Rahvapartei kolleeg ka siinkohal. ma arvan, et äh, arvestades seda, et me näeme ette väga-väga äh, sertifikaatidel põhineva süsteemi, peaks teiselt poolt äh, tulema vastu ja maksimumina nägema ette just nimelt maksimumina viieaastast perioodi mitte pikemat perioodi, sest meil peab olema mingi lollikindlus selles süsteemis sees. kui äh, tõesti äh, ei ole mingisuguseid muutusi ja töö, äh, tehnoloogia arengus ja, ja ettevõte ei ole tõesti midagi tootes muutnud, on jah, see lihtsustatud menetlus tõesti lihtne menetlus ja ma arvan, et see ei too kaasa kuritarvitamisi kindlasti, vaid vastupidi, tekib oht, et kui me teeksime selle süsteemi kuidagi teistsuguseks, siis oleks jällegi see bürokraatlik koorem liiga suur äh, tarbija, tarbijatoodete puhul. nii et ma arvan, et me peaksime selle seisukoha juurde jääma ja mul on tõesti väga hea meel, et äh, me selle suuna selgelt ka oleme võtnud. aga üks küsimus mul on Vikile, meie raportöörile. ma tegin ettepaneku, mis puudutab Äh, mootorratturite kaitset. Äh, mina olen neljateistaastaselt ise olnud äh, motofänn ja ma arvan, et selles osas on nii mõndagi võimalik veel ära teha. kaitseriided, ma arvan, et me peaksime üle vaatama need elemendid, mis kaitseriietesse pannakse ja vaatame, et kas need riided on kasu, kasutamiskõlblikud sest järjest rohkem äh, on neid elemente tulemas, aga kui me neid ei vaata äh, terves kontekstis, äh, siis, siis ei ole neist mingisugust kasu, me peame mõtlema sellistele asjadele, kuhu nad sobituvad mootorratturi jakis ja, ja kombinesooni pükstes täpselt ja tähendab, ja kuida-, kuidas sellega on võimalik sõita, millisel kiirusel juhtub mis ja nii edasi nii et sellised asjad peaks vaatama paketis. aga suur tänu, Viki, veel kord selle töö eest ja ma olen täiesti veendunud, et, et meil läheb selle tekstiga väga hästi. suur tänu, härra Rochefort. kas härra Maštalka on saalis? härra Maštalkat ei ole kohal. siis härra Düron, palun. suur tänu, teen lühidalt ma olen äh, loomulikult äh, nõus põhimõtteliselt sellega, mida ütles äh, meie raportöör, suur tänu teile selle eest, aga olen nõus sellega, mida ütles ka Robert, nii et ka mina olen neljateistaastaselt olnud Motika fänn, ma ei teadnud, et me jagame seda kirge, aga tõesti Äh, väga palju oleks selles osas teha, et see kaitse, mida need riided väidetavalt pakuvad, oleks ka siis tegelikkuses kaitse, mitte ainult virtuaalne. aga mis puudutab lihtsustatud menetlust, ma arvan, et selles osas on võimalik nii mõndagi ära teha ja selle kompromissi alusel ilmselt on võimalik ka kokkulepe saavutada, ma ei taha natukene üle koormata seda arutelu, aga ütlen nii palju, et reguleerimisala osas ma olen skeptiline, seda on ilmselt väga raske reguleerida ja see nõuab veel jõupingutusi ja nüüd, mis puudutab õiguskindlust, see tekitab alati probleeme. aga üldiselt siis suur tänu ja braavo, Viki, selle töö eest! suur tänu, härra Düa! ja proua Grapini on soovin nüüd sõna. suur tänu, äh, proua esinaine! kõigepealt ma tahaksin tunnustust avaldada Vikile ja meie variraportööridele sellepärast et see määrus äh, jah, võib öelda, et äh, see ei ole väga oluline, aga tegelikult äh, kui me sellele nüüd tähelepanu pöörame, siis on tegemist siiski ülitähtsa dokumendiga. ma tahtsin rääkida sellepärast, et jutuks tuli reguleerimisala. Viki tõi siin helkurid või kaunistused esile. kui äh, meie raport äh, tõesti puudutab äh, kaitsevahendeid, siis me peame välja jätma kindlasti need kaunistused ja iluasjad, aga samas mõnikord on nendest väga palju kasu laste kombinatsioonidel on üsna tihti helkurid peal, aga see ei tähenda veel seda, et tegemist on ohutusmeetmega, sest et olgu neid helkureid kui palju tahes seal peal, aga kui laps otsustab teele joosta ettevaatamatult, siis, siis ei takista teda miski. jah, mootorratturitele on oluline see, et neil oleksid äh, tugevdused ja kaitse riietes, aga helkuri äh, hoia ära selliseid õnnetusi, õnnetusi. kui tegemist on tõesti kaitsevahendeid puudutava raportiga, siis tuleb välja jätta sellised äh, vahendid, mis võivad ähm, teoreetiliselt äh, parandada turvalisust, äh, aga ei pruugi seda teha. nüüd äh, kehtivusaeg sertifikaatide puhul võib-olla peaks paika panema miinimumperioodi. aga ma olen veendunud, et raportöörid jõuavad kokkuleppele, aga kui me räägime reguleerimisalast, siis tul-, me peame mõtlema tõesti ainult nendele toodetele, mis tagavad kaitse need äh, kaunistused, mis on peaasjalikult kaunistused, aga millel on ka teatud äh, ohutus või turvalisuselement juures, äh, peavad jääma välja. suur tänu, proua Grappini, proua raportöör, kas te tahate vastata praegu või, või annan sõna komisjonile? proua Ford ütleb, et ta hea meelega kuulab ära komisjoni. komisjon, suur tänu äh, esitatud muudatusettepanekute eest. komisjon tahab teid taha, tänada tehtud töö eest ja esitatud kompromiss muudatusettepanekute eest. mis puudutab reguleerimisala, nagu te teate, meil on teatud reservatsioonid äh, kompromissettepanekutega üks ja kaks. komisjon tahtis reguleerimist välja jätta äh, pajakindad äh, ja majapidamiskindad aga me rääkisime sellest juba varem, aga toetame muidugi jõupingutusi kompromisslahenduse leidmiseks, mis oleks välja, vastuvõetavad äh, mõlemale äh, seadusandjale. nüüd, mis puudutab äh, kompromissettepanekut helkivate ja neoonlisanduste osas, me oleme nõus selle kompromissiga, meil on väga hea meel ka selles osas, et ähm, muudatuse ette, selles osas, mis on selles muudatusettepanekute osas veekindlate vahendite puhul. tooksin aga välja ühe väiksema märkuse, tegemist on pigem äh, sõnastuse küsimusega, kompromiss, muudatusettepanek kolm, seitse, äh, artikkel seitse punkt viis A, kus räägitakse automaatsest äh, kinnituse pikendamisest automaatset süsteemi meil ei ole. ja meil tekkis küsimus, et kas peab seal olema sees sõna automaatselt. see teeks asjad natukene keerulisemaks, kui need oleks muidu, aitäh. suur tänu. raportöör, palun. kus see täpselt on, see automaatne sõna? lõige artiklis seitse viis A altpoolt kolmas. siin on, et when the notified body has confirmed ja kolmandas reas on öeldud, et äh, teavituse asutus pikendab automaatselt äh, tüübikinnitust. see automaatselt sõna teeb ilmselt asjad keerulisemaks. suur tänu ja ilmselt on õige, et seal ei peaks see sõna sees olema. aga räägiksin siis nüüd nendest märkustest, äh, mis olid kõik väga asjakohased. kõigepealt, mis puudutab artiklit seitseteist ja seda muudatusettepanekut, et võtta välja artikkel seitseteist sõnastus. artikkel seitseteist on ainult ühelauseline, siin on öeldud, et kaitsevahendid äh, klassifitseeritakse riskinimekirjadesse lisas üks, komisjon tahtis selle välja võtta, sest et sellel oli viide kusagil mujal. kui Rahvapartei ei taha seda välja võtta, siis see jääb sinna. lihtsalt öelge täpselt, kas on tegemist äkki keelelise küsimusega, me oleme lisadele viidanud selles tekstis ka mujal. ma olen see eriline probleemne küsimus ei olegi. nüüd see maksimum äh, ja miinimumtähtaeg. et kas kõik sertifikaadid peaksid vähemalt viis aastat kehtima või kõik äh, sertifikaadid aeguvad viie aasta pärast. ma tahaksin äh, seostada äh, või siduda erinevad variraportööride seisukohad, mõned ütlevad, et peaks olema maksimum ja teised, et see peaks olema miinimum. võib-olla üritaksime hääletada kompromissi osas, ütleme, et kõik on äh, maksimum seitse aastat äh, kehtivad ja miinimum midagi muud. aga võib-olla mõnikord on ainult paariaastased kehtivusajad äh, sobivad, kui on tegemist kiiresti areneva sektoriga. ma ei tea ja ma ei ole ka ekspert. nii et see on asi, mis tuleb ilmselt panna hääletusele, kaaluda erinevaid võimalusi ja rääkida asjast siis täpsemalt kui asi läheb triloogile. aga mulle tundub, et äh, läbimurre on tulemus. nüüd, mis puudutab äh, mootorratturite kiivreid, just nimelt äh, kaitse, isikukaitsevahendid, just selliste puhul me peaksime selgelt seisukohad vastu võtma. Öeldud on mulle ka, et need kiivrid on kusagil mujal öö, ähm, reguleeritud, aga mina, härra Šošvat, toetaksin parem teie muudatusettepanekut. ai, tegelikult jutuks ei olnudki ju kiiver, vaid hoopis E, tagi. ja tuletaksin teile meelde seda, et selle ettepaneku eesmärgiks on tänaste süsteemide lihtsustamine, et oleks e, see e, et oleks lihtsam, kui midagi läheb valesti, välja selgitada, kes on süüdi. praegu seadusandlus isikukaitsevahendite osas on kehtinud kakskümmend viis aastat ning äh, äh, majapidamiskindad on sealt kakskümmend viis aastat äh, olnud reguleerimisalast väljas, keegi ei ole kaebust esitanud selle kohta, et juriidiliselt on asi ebaselge. me üritame juriidiliselt selgitada, et kui tegemist on tõesti kaitsekinnastega, et nad näiteks on kuumakindlad, siis nad peaksid minema isikukaitsevahendite ajal, aga mitte tõmmata ka kõiki kaunistusi siia sisse olen seisukohad ära kuulanud ja loodetavasti ähm, ähm, ähm, toetab koja enamus ka meid ja siis äh, saame ülejäänu osas veel triloogidel läbirääkimisi pidada, nii et suur tänu kõigile! suur tänu, raportöör, ja annan teile nüüd siis äh, juhtimise jälle uuesti üle. The next file is järgmine päevakorrapunkt on Jens Nilssoni raport Maaseire satelliidi andmete ärilisel eesmärgil levitamine. ei, vabandust. oi, vabandust. ma kogemata keerasin kaks lehekülge tegelikult on järgmine päevakorrapunkt hoopiski Euroopa kaitseturgudel ilmnevate suundumuste mõju Euroopa julgeoleku ja kaitsevõimele. tahan teile meenutada, et meie komisjonil on pädevus selles valdkonnas avaliku hanke üle. me ei räägi mitte ainult Euroopa kaitsest, vaid räägime ka avalikust hankest ja annan kohe sõna äh, raportöörile. aitäh proua eesistuja, mul on väga hea meel, et me saame seda arutelu täna käsitleda ja ma räägin ungari keeles. mul on tõesti väga hea meel näha, et et nii palju muudatusettepanekuid on tehtud, kokku seitsekümmend kuus erinevatelt kolleegidelt. enamik neist tegelikult äh, teevad esialgse ettepaneku ainult paremaks. Nad on tegelikult suurepärased mul on samuti hea meel näha, et enamiku kolleegidega oleme me ühel meelel, sest ma näiteks äh, näen, et kõik kolleegid on nõus minuga, et prioriteedid tuleb ümber vaadata, ma, minu arust on see oluline ja mul on hea meel näha, et, et see on ka kolleegide jaoks oluline. nüüd nõudluse ühtlustamine Euro kaitseturul Euroopa Liidus on jätkuvalt killustatud, seda ei ole õnnestunud ühtlustada ja paraku ei ole aidanud nõudluse ühtlustamisele kaasa ka see, et igasugused Euroopa Kaitseagentuuri plaanid ja kavatsused ei ole siiamaani olnud väga edukad ja seetõttu tundub mulle, et me peaksime tegelikult Euroopa Kaitseamet samuti üle vaatama. meil on tarvis Euroopa Liidu tasandil koordineerimist, me peame koordineerima liikmesriikide kaitseplaane, vastasel korral me oma eesmärke ei saavuta. loomulikult ma tean, et see on väga pikk töö, pikk töö ja meil on väga-väga palju vaja veel ära teha, seetõttu peame panema eelkõige paika kõige tähtsamad prioriteedid, nimelt avaliku hanke. teenused, mis kuuluvad samuti IMCO pädevusse. ma arvan, et me oleme väga heade kompromissettepanekutega välja tulnud ja mul on väga hea meel näha, et väga paljud kolleegid on tegelikult kaitsealal eksperdid ja need kolleegid on esitanud sellel teemal ka üsna palju teemasid. seetõttu olen nõus variraportööridega, ECR-iga, sotsiaaldemokraatidega ja Rahvaparteiga ja nõustun täielikult, kui nad ütlevad, et, et liikmesriikide jaoks on tähtis, et kahe tuhande üheksanda aasta direktiiv üle võetaks. see direktiiv on tarvis täielikult üle võtta ja on tarvis tema võtta üle niisugusel moel, et erandeid vähendataks miinimumini ja samuti Euroopa Liidu avaliku hank-, eh, liikmesriikide avaliku hangete eh, mitmekesisust samuti vähendataks, ma tahan Euroopa Liidu toimimise lepingu kolmesaja neljakümne viiendale artiklile tähelepanu juhtida, seal öeldakse ka, et, et erandeid on vaja võimalikult vähe ja erandeid tuleb lubada ainult niisugusel juhul, kui nad on tõesti õigustatud. tahan ka pöörduda komisjoni poole ettepanekuga, et komisjon töötaks tegelikult rohkem selles suunas, et kaitseturul võrdsed tingimused luua. lisaks sellele vähend-, vähendada igasuguseid turumoonutusi kaitseturul, et ja et erandeid kasutatakse ainult niisugustel juhtudel, nagu ma juba ütlesin, kui need on väga-väga vajalikud. minul endal oli väga hea meel näha oma kolleegide muudatusettepanekutes, et nad räägivad samuti uut tüüpi avaliku hanke menetlustest, sest et neid on meil palju. ma arvan, et see on üks valdkond, kus me saame veel palju rohkem ära teha. me saaksime uurida neid uusi võimalusi, ma praegusel hetkel pean silmas näiteks kriteeriumite grupeerimist, eh, infotehnoloogia kasutamist või teadus- ja arendustegevusele uute algatusmõtete andmine, niisuguseid aspekte on mul terve pikk nimekiri, ma arvan, et need näited, mis ma tõin, on täiesti piisavad illustreerimaks seda, mida ma täpselt silmas pean, samuti võiks juhtida tähelepanu sellele, missugused oleksid need uued avaliku hanke menetlused, mida võiks kasutada, et vähendada kulusid ja administratiivkoormust. mis puudutab turu moonutusi, siis minu arvates oleks oluline, et me järk-järgult vabaneksime nendest, nendest turumoonutustest. praegu ma mõtlen liikmesriikidele, keda me sooviksime kaasata Euroopa kaitsealasesse töösse, nad, nende integreerimiseks oleks tarvis teist tööriista, mitte offset'i, offset'i enam tulevikus ei tuleks kasutada. tasaarvestusi ei tuleks enam kasutada, sellepärast et äh, sellest ei ole erilist kasu, ma muidugi näen juba, et Äh, rahvusparlam-, rahvusvalitsused, valitsused nendega ei nõustu, nemad kõik peavad väga tähtsaks oma äh, riiklikku kaitsetööstust eesmärgiga luua töökohti ja samuti soovivad nad oma investeeringuid toetada. aga ma mõtlen ikkagi, et äh, hea koordineeritus tegelikult Euroopa Liidu tasandil parandaks tõhusust ja meie Euroopa Parlamendi liikmed peame seda toetama, samas muidugi kaitstes informatsiooni konfidentsiaalsust, aga kõik liikmesriigid peavad mõistma, ka meie peame mõistma, et me sõltume teineteisest ja kaitsetööstus on täpselt niisugune tööstus, kus vastastikune sõltuv on sõltuvus on väga selgelt näha ja kus ta väga kindlalt eksisteerib. loomulikult ma tean, et mündil on kaks külge ja seda ma näen ka siin muudatusettepanekutes väga raske on neid kahte tegelikkust päris ühildada, aga ma tahaksin pöörduda kolleegide poole, et kas te oleksite võib-olla nõus natuke oma isiklikest veendumustest või oma riigi huvidest loobuma, sest et tegemist on IMCO komis-, komisjoni ühisarvamusega ja me peame sellel teemal arutama it-, ITREga ja teiste komisjonidega ning seetõttu meil on tarvis killas, killustatust vähendada nii palju kui võimalik. seetõttu ma pöördun kolleegide poole palvega, kui võimalik, toetage palun kompromiss muudatusettepanekuid ja siis meil on ehk lihtsam jõuda niisugusele kokkuleppele, mis peegeldab ka meie ühiseid ideid, meie ühiseid eesmärke ja meie ühist lähenemist. suur tänu! I don't think any mulle tundub, et ühtegi variraportööri ei ole siin, Katrin Stein räägib. Thank you, I am the, the, the raportöör gives the aitäh! ja variraportöör saadab oma vabandused, et ta ei saa täna siin olla, aga mul paluti mõned tema märkused edasi öelda, nii et ma loen ette lihtsalt tema märkused. esiteks tänab ta raportööri väga hea töö ja koostöö eest. enamik sotsiaaldemokraatide seisukohti on kompromissidesse kaasatud ning ma tahaksin eriti juhtida tähelepanu järgmisele, järgmistele. meil on väga hea meel kompromiss muudatusettepaneku üks ele-, e-, üks üle, kus räägitakse samas ei ole toodud välja konkreetseid meetmeid erinevate sidusrühmade vahel, täpselt nii nagu praegu ka raportöör ütles nüüd kompromiss kolm, siin meile meeldivad kaks lisa. esiteks suurendab koostööd liikmes, liikmesriikide vahel, meil on tarvis ühist, ühistööd parandada ning samuti nimetatakse erinevaid sektoreid, mis on omavahel seotud ja kõik see peaks aitama kaasa kaasaegse Euroopa kaitsetööstuse loomisele. mis puudutab kompromissettepanekuid neli ja kuus, siis meil on väga hea meel, et seal nimetatakse spetsiaalselt VKE-sid, meil on tõesti väga hea meel, et äh, raportöör sellele tähelepanu pöörab. selles kompromisspaketis ei ole küll nimetatud kõiki teemasid, mis meie tõstatasime, aga mõned olulised asjad on siiski niisugused, millel osas me tahaksime, et nad oleksid kaetud. esiteks majanduskriisi mõju e-, kaitse-eelarvete kärbetele ei ole samuti lubanud kaitsepaketil oma eesmärki täita. nüüd koordineerimise vajadus, eriti eriti koordineerimine ja duplitseerimise vältimine, samuti liikmesriikide poole pöördumine, et nad pööraksid tähelepanu ettepanekutel, mis on tehtud kahe tuhande üheksanda aasta direktiivis, nüüd samuti kahe tuhande üheksanda aasta direktiivide rakendamine VKE-de puhul, samuti tarneahel, oluline on pöörata tähelepanu sellele, et VKE-d saaksid paremini aru tarneahelast ja mida see tähendab äh, kaitse kontekstis. Äh, need on asjad, mis äh, sotsiaaldemokraatide variraportöör sooviks, et oleksid siin paremini välja toodud. nüüd viimasena avalike hangete teema. minu arust äh, te nimetate siin elektroonilist hanget, see on väga olulise tähtsusega ja see on muudatusettepanekus seitsekümmend kaks välja toodud. seega tahtsin teiega jagada mõningaid neid seisukohti, suur aitäh raportöörile koostöö eest ja ma loodan, et kompromissidega läheb kõik hästi. kas veel keegi räägib mõne variraportööri nimel? härra Dalton, jah, mina räägin meie variraportööri nimel, kes samuti kahjuks täna siin ei saa olla. kõigepealt tänab ta nii raportööri kui variraportööre suurepärase koostöö eest ja samuti arutelu eest, mis on liikmesriikide jaoks väga tähtis. tema tahaks peamiselt äh, kommenteerida muudatusettepanekute, kompromissmuudatusettepanekute viimast versiooni, seitsmes ja kaheksas äh, kompromisset, muudatusettepanek, mingisuguseid kommentaare meie poolt ei saa, samas ma pean ütlema, et meil on kahju, et mõningaid meiepoolseid äh, kommentaare siiski arvesse ei võetud, samus, samas on meil hea meel, et äh, kompromiss neljas on meie seisukohti arvesse võetud, kompromiss muudatusettepanek kakskümmend, seda me hääletaksime nagu lisad, ma pean ka ütlema, et härra Jakevitš on mõningate kompromissettepanekute osas pisut pettunud, ma saan aru, et nende, nende koostamisel on võetud arvesse kõikide parteide seisukoh-, parteide seisukohti, äh, samuti VKE-de mainimine on väga, väga kiiduväärt, härra Jakevitšile meeldis esialgne kompromiss ja raportöör on suutnud suurepärase kompromisstekstiga äh, välja tulla, aga samas, kui meie muudatusettepanek välja jäetakse, siis meie ei saa enam toetada seda seda, neid kompromisse. tasaarveldused on väga olulise tähtsusega kõikide liikmesriikide kaitse, kaitsetu-, valdkonnas ja ka selles valdkonnas saavad, saavad toimuda arengud ainult juhul, kui kui Euroopa kaitsetultok on paremini tasakaalustatud, samas kui siin mõned asjad sisse jäävad, siis see ilmselt on ECR-ile väga punaseks tuleks. rohkem eriti meil kom-, kommentaare ei ole kompromissides äh, kaks ja kuus juhib, ta saadab emaili selle kohta, missugused on need punktid, mis meie jaoks on, mis meie jaoks on probleemsed ja me võime paluda võib-olla osade kaupa hääletust, see raportööri seisukoht on kogu meie fraktsiooni seisukoht ja sellega on härra Jakevitši kommentaarid kõik lõpetatud, aga ma nüüd räägin pisut omaenese seisukohtadest. mulle teeb natukene muret, mida me siin teeme, minu arvates on tegemist äh, avaliku kaitsehanke Euroopa baseerimisega, minu arust see ei ole õige, mulle ei meeldiks, kui üle-euroopaline kaitsehanke, ka kaitsehangete süsteem oleks täiesti ühesugune, nii et see teeb mulle tõsist muret, aitäh. Was anybody wanting to speak for Aldi? kas keegi Alde nimel soovib sõna? roheliste nimel, kuue nimel? hästi Äh, siis tagasi sõna raportöörile. suur aitäh, proua eesist-, esinaine ja suur aitäh ECR-ile ja rahva ja sotsiaaldemokraatidele kommentaaride eest. jah, tõsi ta on, mitte kõiki muudatusettepanekuid ei olnud võimalik kompromissidesse kaasata, äh, sellepärast et nii et meie eesmärk jääb ikkagi samaks, meil on tegemist ühtse eesmärgiga ja eelkõige ma soovin selles kompromissis säilitada meie ühist eesmärki. Gutierrez räägib, rääkis majanduskriisist ja selle tulemusena kaitse-eelarvete kärbetest. ta nimetas muudatusettepanekut seitsekümmend kaks, see on tegelikult kaasatud kompromissi, seega ma arvan, et see, selle probleemi lahendame kergesti. tõesti, on väga oluline VKE-sid toetada, sellega ma olen igati nõus. mis puudutab härra Jakevitši kommentaare ja varikoordinaatori, siis jah, tasakaalustamised on, on väga olulise tähtsusega ja võib-olla põhitähtsusega küsimuseks selle kompromissi heakskiitmisel, aga samas ma näen väga selgelt, et see tasakaalustus tegevus on suhteliselt kompleksne, see on natuke mõistetamatu ja absoluutselt ebaselge ning see tegelikult sellele killu, killustatud turu ühtlustamisele kaasa ei aita, aga turg vajab ühtlustamist sellepärast et kaitseturu kulud on hiiglaslikud, aga tõhusust ei ole tagatud, seega on, on seal vaja täiendavat ühtlustamist. see ei tähenda niivõrd üle-euroopalist ühtlustamist, kuivõrd see tähendab pigem koordineerimist, erinevate tegevuste ja menetluste koordineerimist. me peame ette teadma, missuguseid kulutusi planeeritakse. ja mina usun, et seda on Euroopa Liidu tasandil üsna hea teha, sest vastasel korral loome me endale liigseid kulusid. loomulikult ei ole vaja mingisuguseid paralleelselt jooksvaid süsteeme, aga väga oluline on rahastada ühte projekti ühes riigis ja väga hea on seetõttu ka panna avalik hange elektroonilisele platvormile, seal on ta kõikidele näha ja väga läbipaistev. ma olen nõus, et on mõningaid riike, Eh, kes on ebasoodsamas olukorras just tasakaalustuste tõttu, aga nendele tuleb kompensatsiooni korraldada teisel moel. nüüd muudatusettepanekute juurde. kompromiss number kuus, siin ma ei ole nõus teie poolt öelduga, sest härra Jakevitši kommentaarid tegelikult on siia kaasatud. ma arvan, et me peame lihtsalt omavahel maha istuma ja need kommentaarid läbi vaatama mul on ka väga kahju, et ECR ei toeta seda arvamust, sest et ma tegelikult arvan, et see peaks olema meie kõikide ühine arvamus, suur tänu. These Sharon Service just joined us, would you like to join in? Thank you. kas äh, um, aitäh, proua äh, esinaine ja vabandage, et ma hiljaks jäin, aga mul oli liikluses teatavaid probleeme. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on võtnud arvesse kõiki arvamusi selle raporti kohta. ma arvan, et väga paljudes Äh, aspektidest lähtudes on tegemist paljude liikmesriikide jaoks äärmiselt tundliku teemaga, eriti just nende jaoks, kes ei ole hiiglaslikes kogustest kaitsevahendite tarnijad. ma tahan pöörata tähelepanu ainult ühele punktile põhjalikumalt, see on lõige viis, seal ma esitasin ka muudatusettepaneku, see käsitleb, käsitleb jällegi tasaarveldusi. ma olen raportööridega, raportööriga nõus, et hoolimata sellest, et see ei ole parim lahendus, eriti väiksematele liikmesriikidele, aga paremat lahendust meil ka praegusel hetkel ei ole, mingit alternatiivi meil ei ole, me ei saa tasaarveldustest lahti saada niimoodi, et meil ei ole mitte mingisugust alternatiivset võimalust vastu pakkuda. see võib muuta olukorra mõningates liikmesriikides veel hullemaks. meil on väga hea meel, et komisjon artikkel kahekümne, kahekümne ühes tuli välja ala alltöövõtulepingutega, need on samuti halduslikult komplitseeritud, liikmesriigid ütlevad, et kui kasutataks alltöövõtu sätet, siis muutub kogu avalik hange kallimaks ja selle korraldamine võtab ka rohkem aega sellisel juhul vastutus eh, ja koormus langeb tihtipeale allettevõtjal, kes tegelikult ei ole selleks, kes ei ole selleks valmis. ühest küljest mõne aja pärast meil võib-olla ei olegi enam tasaarveldusi, aga samas me ei saa neid kaotada, kuniks meil ei ole sobilikku vahel äh, alternatiivi. aga Euroopa kaitseturg peaks arenema selles suunas ning ma loodan, et see peegeldub ka lõppkompromisstekstides ja sellest seisukohast lähtudes ma paluksin, et kompromiss viis üm-, ümber sõnastataks. ma loodan ka, et äh, et ülemkogu võtab oma tippkohtumisel mõningaid samme selles küsimuses ja arutab seda teemat. suur aitäh! ja ma vabandan veel ükskord, et ma hiljaks jäin. Thank you. aitäh! aitäh kõigile ja järgmine päevakorrapunkt on mõttevahetus arvamuse üle, mis puudutab äh, maaseire satelliidi andmete levitamist ärilisel eesmärgil. Äh, tegemist on direktiivi eelnõuga. Äh, põhikomisjoniks on ITRE komisjon ning raportöör meie fraktsioonis on Jens Nilsen, kes ei ole kohal, aga Catherine Steiner võtab sõna tema eest. aitäh Äh, lugupeetud äh, esinaine, aitäh ka kolleegidele. Äh, mul on siin jah Jensi märkused ja ma loen selle ette. Jens vabandab, et ta ei saa kohal olla, ta pidi olema Stockholmis ühes ministeeriumis toimuval kohtumisel. tegemist on siis satelliidiandmete äh, turuga, tegemist on kosmosetoodete ja teenuste turuga ja mida arengut praegu takistab sidusa õigusliku raamistiku puudumine. see direktiiv, mis puudutab maaseire andmete levitamist ärilistele eesmärkidele, üritab siis seda probleemi lahendada Euroopa Komisjon leiab, et ühised Euroopa õigusaktid on vajalikud selleks, et tagada satelliidiandmete vaba liikumine, eh, soodustada juurdepääsu turule ja luua võrdsed tingimused majandusettevõtetele seda tuleb saavutada üheaegselt, arvestades riiklike julgeolekuhuvidega, eh, suveräänsusega ning julgeoleku ja kaitsepoliitika vajadustega. Äh, seda tasakaalu pole kerge saavutada, sellepärast et äh, satelliidi andmeid võidakse kasutada nii tsiviil- kui sõjaliseks otstarbeks. raportöör usub, et see ettepanek saab aidata kaasa nende eesmärkide saavutamisele ja pöörab tähelepanu kosmosesektori olulistele aspektidele raportöör tahab teha koostööd kõigiga Äh, nõukoguga, komisjoniga ja oluliste sidusrühmadega. Äh, Euroopa Parlament on vaadanud selle komisjoni ettepaneku läbi, raportöör on pidanud konsultatsioone erinevate sidusrühmade esindajatega ja on nõus, et tuleb tõesti luua ühine turg äh, maaseire satelliidiandmete jaoks, just eriti kõrge resolutsiooniga satelliidiandmete jaoks aga mõjuhinnang oli üsnagi vastakas ning seetõttu raportöör leiab, et on eks vaja komisjoni poolseid täiendavaid selgitusi ja ettepaneku parandamist, meile on meile jagati täna välja ka töödokument, kus juhitakse tähelepanu mõningatele olulisematele asjadele, mis vajavad veel täiendavat selgitamist. raportöör äh, on äh, välja pakkunud terve rea ettepanekuid, kuidas äh, seda Äh, direktiivi parandada ning ma äh, juhiksin mõningatele neid tähe, neist tähelepanu. Euroopa Parlamendi analüüs komisjoni mõjuhinnangustest juhtis tähelepanu mõningatele puudustele selle ettepaneku ettevalmistamas faasis näiteks ähm, me ei ole väga konkreetseid tõendeid selleks, et olla veenev, äh, see mõjuhinnang on suuresti kvalitatiivne, kulude-tulude analüüs on ebapiisav sidusrühmadega on, äh, ei ole piisavalt konsulteeritud ning äh, õigusloomealaseid äh, alternatiive pole samuti kaalutud. tegemist on jah, siseturu probleemiga, mis tuleb lahendada, aga me ei tea veel täpselt, millised tõkked siseturul eksisteerivad ja kuidas siseturu toimimist selles vallas oleks tõhusalt parandada võimalik ja seni, kuni nendele probleemidele lahendust ei leita, Äh, ei ole selge, kas seda äh, loamenetlust ja sõelumismenetlust äh, on mõtet sisse seada, kas sellega ei kaasne liiga suured kulud ühtse turu loomine satelliidiandmete ühisturu jaoks ähm, on äärmiselt oluline selleks, et äh, maaseire äh, satelliidiandmete sektoreid edendada, sellest oleks kasu põllumajandusele, jaekaubandusele, linnaplaneerimisele, transpordile, laevandusele, nafta- ja gaasisektorile, telekommunikatsioonile, see nimekiri on tõesti väga pikk Need menetlused, mis välja pakutud on, aga takistavad tehnoloogi, tehnoloogilisi arenguid ja seetõttu on vaja teatud korrektsioone samuti eh, bürokraatlikud takistused nende andmete turul levitamiseks eh, vajavad uurimist. julgeolekuhuvid on samuti olulised ning nendega tuleb samuti arvestada eh, tasakaalustatult, nagu USA kogemus näitab Äh, on ka äh, väga suured kaubanduslikud ja strateegilised huvid satelliitide turu laiendamisele ja äärmiselt oluline on luua ka äh, riigipõhine kaugsensorite süsteem. erilist tähelepanu tuleb pöörata kõrge resolutsiooniga satelliidi andmetele, mis on saadud kolmandatelt riikidelt Äh, komisjon peaks selgitama, kuidas ära hoida moonutusi ühisturul, mis seaksid halvemasse olukorda Euroopa ettevõtted. aitäh kolleegidele, et te neid tähelepanekuid kuulasite ja ma olen täiesti kindel, et meie raportöör Jens Nissen tunneb huvi kõigi teie märkuste vastu, aitäh! rahvapartei nimel Lambert Van Nistelrooy. aitäh! aitäh selle suurepärase sissejuhatuse eest, sõnum jõudis kohale. mul on võib-olla küll natukene mm, küsimusi selle sõnumi sisu kohta, aga sõnum edastati väga ilusasti. ja milleks mul need, millest need kõhklused tulevad? ma mäletan väga hästi, et äh, tegemist oli ühega nendest ettepanekutest, mis läks parema õigusloome programmi äh, raames ja nüüd on see teema üleüldse IMCO pädevusest ära võetud. IMCO, ITRE komisjon on põhikomisjon ja meil on nüüd äh, terve hunnik kahtlusi ja tekib küsimus, et kus me siis oleme, me kahtleme. Äh, kui meie komisjon soovib äh, keskenduda siseturule, siis me peaksime jääma keskendutuks siseturule ja Äh, kui me tahame arendada seda turgu, siis peame tegelema sellega. Äh, me äh, tegeleme siin poliitika loomisega. me peaksime teadma rohkem, meil on vaja konsulteerida rohkem sidusrühmadega. kui me teame rohkem, siis me ilmselt ka teeme vähem ja see on ka ilmselt meie arutelude tulemus, nii et, et Rahvapartei seisukoht on selline, et meil on piisavalt põhjusi selleks, et äh, sekkuda võimalikult varases faasis, äh, selleks, et äh, esitada omapoolsed ettepanekud ja mitte paluda komisjonil nüüd aasta aega veel uusi uuringuid läbi viia Äh, kui me teame rohkem, kas me siis äh, teeme midagi enamat, ei tee ju, nii et, et äh, minu sõnum oleks, et ma ootaksin raportöörilt, et nad koostaksid tuge, jõulisema seisukoha, paneksid kokku. me peaksime küsima, kas meil on sellist määrust vaja, kas me üldse selles suunas soovime minna, jah jah, vabandust, kõneleja parandab ennast, ütleb, et tegu ei ole mitte määruse, vaid direktiiviga Eh, kas me soovime selles suunas minna? jah, kui soovime, siis tuleb küsida, kui kaugele me soovime minna. aga raamistik peaks olema selge. Eh, kas eh, nendest asjadest sünnib piisavalt majanduslikku väärtust, mida meil praegu ei ole? me räägime praegu suurtest andmekogudest ja need on tõesti olulised ja me ei tea, kuhu asjad arenevad kümne aastaga nii et, et äh, palun tegutsege kiiremini. olles kuulanud nii raportööri kui ka Rahvapartei variraportööri, on mul tunne, et, et kokkulepet äh, selle komisjoni ettepaneku praeguse versiooni üle on üsna keeruline ja äh, meil on isegi võib-olla eriarvamused selles osas, millises suunas peaks minema. Äh, mind komisjoni loogika ei veena, nimelt et see ettepanek äh, praegusel kujul mõjub positiivselt turgu või suurendab tulusid, töökohti, majanduskasvu. mina ei ole ka veendunud, et see ettepanek äh, aitab äh, inimeste eraelu puutumatust ja andmeid ka. näiteks komisjoni ettepanekus eeldatakse, et ainult kõrgresolutsiooniga satelliidi andmed on tundlikud. selline lähenemine on väga vananenud. Äh, ka teised satelliidi andmed võivad põhjustada julgeolekuprobleeme aga äh, selle teema jaoks ei ole vaja ainult Euroopa lahendeid. Euroopa satelliiditööstusi äh, on üks meie suur edulugu ning äh, kommunikatsioonitehnoloogia nõudlus ähm, on väga suur, see on üks meie kõige kiiremini kasvavaid sektoreid ning me peame hoolitsema tõesti selle eest, et me ei äh, võta vastu selliseid äh, õigusakte, äh, mis selleks ajaks, kui me need vastu võtame, on võib-olla juba vananenud ning see või seetõttu võivad muutuda takistuseks meie tööstuse konkurentsivõimele. jah, ma saan aru, et soovitakse kaitsta andmeid, et tegeldakse julgeolekuprobleemidega, aga ma ei ole kindel, et see ettepanek aitab seda eesmärki saavutada niisiis, ma olen täielikult nõus äh, sellega, äh, mida äh, raportöör ütles puuduste kohta selles ettepanekus, ma mäletan, et kui komisjon käis meiega mõtteid vahetamas, siis juhiti tähelepanu, et see puudutab ainult äriettevõtteid, nii et, et Galileo andmeid see ei puuduta, mulle tundus selline lähenemine tol korral veidrana Äh, tegelikult on äh, väga vähestel äh, riikidel satelliidid, mis selliseid äriotstarbelisi andmeid genereerivad. niisiis, ma arvan, et me peame väga põhjalikult mõtlema, et kas me ei peaks seda tagasi saatma komisjoni. minu fraktsiooni jaoks oleks oluline, et mis tahes õigusaktid selles valdkonnas äh, ei eh, seoks meid vananenud tehnoloogiaga ega ei seaks meid ärilises mõttes ebasoodsamasse olukorda ja tegelikult ei lahendaks ka neid probleeme, mis meil on julgeoleku ja andmekaitsega, sellepärast et me läheneme pro-, probleemile ainult ühest vaatevinklist ja mitte eh, muudest aspektidest mitte midagi ei tee, nii et, et me peaksime eh, selle küsimusega veel väga põhjalikult töötama ALDE variraportöör ei ole kohal, Tita, kas sa soovid ALDE nimel sõna võtta? jah, palun, Tita Tšarantsova. aitäh. aitäh ka raportöörile sissejuhatuse eest, ma võtan sõna Antenas Kuuga nimel, kes täna äh, kahjuks siinkohal olla ei saa. niisiis, äh, tema nimel tahaksin edastada järgmise sõnumi põhimõtteliselt äh, Antonas tervitab äh, komisjoni ettepanekut edendada maa sat-, seiresatelliidi andmete turgu ja kasvu, aga ta ei ole täielikult äh, veendunud, et komisjoni valitud lähenemine on õige. ta loodab, et komisjon suudab vastata mõningatele tema küsimustest, härra Kuuga leiab, et komisjon peaks esitama selgeid tõendeid, et siseturu toimimine äh, Äh, on häiritud selleks, et selliseid õigusakte praegu ei ole. samuti äh, tuleb hoolitseda selle eest, et see ettepanek ei äh, mõjuta negatiivselt Euroopa Liidu ettevõtete konkurentsivõimet maailmaturul ainult üks protsent andmetest, mida müüakse, on seotud teatud julgeolekupiirangutega. see ettepanek aga üritab luua kuluka Äh, ja koormava äh, sõelumis- ja loasüsteemi kõikides liikmesriikides, äh, sõltumata sellest, kas liikmesriigi territooriumil mõni andmete edastaja asub või ei. härra Kuga rõhutab ka seda, et nende andmete teadus- ja arendustegevuslik väärtus autoriseerimisprotsessis väheneb, nii et, et ta äh, vaatab, kas ei oleks võimalik lubada äh, näiteks kiiremat sellist loasüsteemi. Äh, ta tahaks, et komisjon selgitaks, miks valiti välja just nimelt selline periood loa andmiseks. kas ei piisaks selleks, kui liikmesriigid konsulteerivad teiste riikide pädevate asutustega? samuti tahab Eh, meie variraportöör öelda, eh, et ta on aruteludeks valmis ning eh, komisjon peaks tõesti esitama tõendeid, et see ettepanek on osa arukast reguleerimisest, aitäh. I don't have a good ju-, Julia ja Reeda peaks roheliste nimel sõna võtma, aga teda ei ole, kas keegi teine soovib sõna võtta, kas komisjon soovib sõna võtta? jah Augusto Gonzales on komisjoni poolt. tere tulemast, härra Gonzales! aitäh! Äh, komisjon võtab teadmiseks äh, mure, mida kõnelejad väljendasid. Äh, tahaksin juhtida tähelepanu lühidalt mõnele asjale. küsimus, kas turg sellest kasu saab või ei, tuleks rõhutada, et tegemist on kasvava turuga, turuga, mis on praegu küll veel väike, aga sellel turul on suur potentsiaal ning me oleme praegu olukorras, kus julgeoleku põhjustel takistatakse äh, Äh, juurdepääsu kõrgresolutsiooniga andmetele ja miks just nimelt kõrgresolutsiooniga andmetele, äh, sellepärast et äh, just nimelt liikmesriigid ja mitte komisjon leiavad, et sellised andmed on tundlikud. võib-olla nagu te ütlesite, võib jah, see kõik tekitada julgeolekuprobleeme, aga väga raske on seada tõkkeid millegi teele, mis tegelikult juba on olemas. ja oluline on see, et ettevõtted teenivad kõige suuremaid kasumeid just nimelt kõrge resolutsiooniga andmete pealt ning äärmiselt oluline on, et kõik ettevõtted, mis täna selles sektoris tegutsevad, oleksid võrdsetes tingimustes, sõltumata sellest, millises riigis nad asuvad. ja seda me üritamegi selle direktiiviga saavutada, me tahaksime igale ettevõttele kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis luua äh, kergema, kiirema ja parema juurdepääsu kõrge resolutsiooniga satelliidiandmetele, ilma et julgeolekukaalutlustest äh, tehtaks takistust et eh, julgeolekukaalutlustel ei viivitataks selle juurdepääsu andmisega. me mõistame, et eh, jah, loomulikult on selliseid ebaselgeid valdkondi ja ma olen tõesti kindel, et arutelude käigus komisjon suudab eh, pakkuda selgitusi, aga komisjon on tõesti veendunud, et tegemist on ettepanekuga, millest kindlasti saavad Äh, kasu äh, kõik ettevõtted, äh, neil on võimalik pääseda kiiremini juurde kõrge resolutsiooniga satelliidi andmetele ja oma lähenemist harmoniseerides liikmesriigid parandavad juurdepääsu kõrge resolutsiooniga satelliidi andmetele. aitäh! niisiis Äh, raporti esitamise tähtaeg on äh, kaheteistkümnes mai ja raportit äh, vaatame läbi neljandal juunil. aitäh! And if the rapporteur kui meie raportöör mõtleks siis võib-olla ka ajakava peale, võiks talle edasi öelda. aga ta peab ise kohale tulema selle jaoks ja edastame selle info koordinaatoritele ja siis vaatame, kuidas me IMCO-s hääletada saame enne ITRE-t sest praegu on ette nähtud nii, et ITRE hääletab kahekümne teisel septembril. kas meil on enne septembrit veel IMCO koosolek? võib-olla septembri alguses on meil veel kohtumine, aga üldiselt me ju teame, et väga raske on kompromissmuudatusettepanekud viimasel hetkel äh, kokku saada ja läbirääkimisi pidada kohe uue nii-öelda äh, perioodi alguses pärast äh, suvepuhkuseid. Läheme edasi. proua Styleri arvamus äh, küttegaasiseadmete kohta ja komisjon on sellele väga palju öö, äh, tähelepanu pööranud, üle kahesaja muudatusettepaneku ja neli äh, kompromissettepanekut on siis koorunud. suur tänu, proua esinaine ja variraportööridele ka suur tänu, räägime siis äh, kompromiss, muudatusettepanekuid, neid on kokku neli ja nendest räägiti ka kolmekümne esimesel märtsil toimunud variraportööride kohtumisel kompromiss ühes, ühte on viidud, see on väike muudatus, nimelt eh, kontsentreeritud aine lekkimise eh, terminit on väga raske defineerida ja seega me pakkusime välja alternatiivse lõpu kompromissi üks ja ma tsiteerin of all, of, of all any substances harmful to health and safety. The rest of the kom- ülejäänud kompromissmuudatuse ettepanekutest jäävad samaks mis puudutab nüüd teisi muudatusettepanekuid, siis ma teeksin kaks äh, suulist muudatusettepanekut, kõigepealt artiklis kaksteist koma üheksa ma tahaksin muuta sõnastust järgnevalt. The technical instructions intended for the installer shall contain all the instructions for installation adjustment and servicing required to ensure that these operations are correctly performed in order to confirm efficient and safe combustion at the time of commissioning and after servicing or maintenance and that the appliance may be used safely. Because of the kuivõrd see muudatus on tehtud, võtaksin ma tagasi oma muudatusettepaneku sada kolmkümmend, ei, vabandust, siiski muudatusettepanek äh, sada kakskümmend üheksa. ja teine suuline muudatusettepanek, mis ma tahaksin teha, on vast-, on artiklis kaheksateist CE märgistus ja arvestades ettepanekut see märgistuse osas vahendite ja seadmete puhul ei peaks meil olema eraldi kahte lõiget, kõigepealt äh, kaht-, kaheksateist koma kolme ja siis ähm, seadmete kohta, mis on kaheksateist koma kaks, ja ma teeksin ettepaneku artiklisse kaheksateist lõikesse üks, see äh, märgistus, äh, millele viidatakse lisas neli, tuleb panna selgelt ja loetavalt äh, äh, rakendusele või andmete juurde, kui see ei ole võimalik, arvestades, et seadistus on selline, pannakse see pakendile ja juhistele, mis käivad kaasas selle seadmega. ja see tähendab seda, et artikkel kaheksateist punkt kolm on nüüd uus kaheksateist punkt kaks sada kakskümmend kaheksa ja kakskümmend, kakssada kakskümmend kaks muudatusettepanekut, mille Tiiter esitas, on selle suulise muudatusettepanekuga kaetud, on tegelikult paremini kaetud kompromissides kolm ja neli, seal rõhutatakse seda väga olulist punkti, nimelt viidet artiklile kaheksateist. ma olen kokku pannud ka esialgse hääletusnimekirja ja olen üritanud toetada nii palju kolleegide muudatusettepanekuid kui võimalik, aga praegu ei saa ma toetada muudatusettepanek kakssada kakskümmend üks kuni kakssada kakskümmend viis ja ka muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus, miks mitte, sellepärast et mõned nendest äh, lähevad äh, praeguse määruse ettepaneku rakendamisalast välja. ma ei toeta ka muudatusettepanek kakssada kakskümmend üheksa, kuna see nõrgestab minu meelest praegust sõnastust, nagu see on ettepanekus. nii et ma olen valmis kolleegidega sellest asjast äh, veel rääkima ka äh, siis äh, lõigetes kaheksateist, äh, artiklis kaheksateist punkt kaksteist, neljapäeval on kaks hääletust, kõigepealt selle dokumendi osas ja siis hääletus läbirääkimistele mineku kohta ja loodetavasti õnnestub meil mõlema puhul saada komisjoni toetav hääletustulemus, nii et ootan nüüd teie märkuseid, suur tänu! suur tänu, härra Busso! ei, siiski härra Van Nistelrooy. suur tänu. ma öö, äh, jätkan komplimentide tegemisega selle eest, kui ilusti te deklameerisite selle öö, äh, jutu ette. ma tahaksin härra Bussoi nimel öelda, et me oleme nõus nende kompromissettepanekutega. Te tegite väga mõistliku intelligentse äh, ettepaneku suulise muudatuse ettepaneku kohta, ma edastan need raportöörile, aga ma arvan, et see ei to-, tegi äh, eriti probleeme, teil on Rahvapartei toetus igal juhul. hoopis teine küsimus, härra Van Nistelrooy käis Eindhovenis regionaalasjade komisjoniga ja korraldas selle sinna, see on hoopis täiesti teine asi, aga kuivõrd mul teist härra Van Nistelrooy rääkis ja tuli see meelde, me peaksime ka selle äh, asjale tähelepanu pöörama, see sobib väga hästi meie digitaalagendasse. Läheme ikka tagasi äh, boilerite juurde, aga härra äh, Dan äh, suur tänu, teen ka lühidalt, suur tänu meie raportöörile, te olete arvestanud meie muudatusettepanekute ja kompromissidega, meil on väga hea meel nende üle ja me toetame teie raportit. Tiiter, Tita, vabandust. suur tänu. samas äh, äh, jumal noodil jätkan, äh, proua raportöör on äh, väga ilusa kompromissi leidnud, aga ma tahaksin tänada ka komisjoni nende poolt esitatud toetuse eest, esiti mis puudutab artiklit kaheksateist ja kus minul olid ka mõned ettepanekud. ja mul on väga hea meel, et nendega on arvestatud. mis nüüd puudutab hääletust, äh, siis selles osas oleks mul ka mõned ettepanekuid, mõned ettepanekud, see on kindlasti üks eh, nendest eh, dokumentidest, kus oleks võimalik hääletada plokis. me mõned eh, ettepanekud oleme juba teinud ja jagaks hea meelega neid teiega. mikrofon. Pascal Duo. jah, suur tänu, Viki, ma ütleksin omalt poolt ainult nii palju, et me kõigepealt ma muidugi tänan selle suurepärase tehtud töö eest, me toetame kõigi kompromissmuudatusettepanekut, kiiremini ei olegi enam vist võimalik teha. suur tänu. komisjon? suur tänu, proua esineja, teen ka väga lühidalt, äh, sest äh, kõik on rääkinud väga lühidalt äh, kompromissmuudatusettepanekute osas, meie toetame neid ka komisjoni poolt ja ma hoidun äh, muudatusettepanekust sada kakskümmend üheksa kommenteerimast, sellepärast et proua äh, raportöör ütles, et ta seda ei toeta, nii et ei ole mõtet mul sellest asjast uuesti hakata rääkima. raportöör suur tänu, kallid kolleegid jah, me oleme juba üsna kaugele jõudnud äh, terve rida muudatusettepanekuid, mis ei ole kompromissides sees, sest et me hääletame neid plokis, aga ma arvan, et neljapäeval võime minna rahuliku südamega hääletusele. meie lähenemine on kõikehõlmav ja loodetavasti siis kolmepoolsed läbirääkimised saavad pihta hakata niipea kui võimalik. suur tänu, proua raportöör, suur tänu variraportööridele. sekretäriaat ütles mulle hetk tagasi, et hääletusnimekirjas saab olema palju blokke hääletusi nende muudatusettepanekute osas, mille siis võib kokku võtta. ja sama ka minu raporti puhul ja see tähendab siis seda, et võib-olla hääletus neljapäeval kulgeb tõhusalt, ütleme nii. ma pean tunnistama, et mulle meeldis eelmisel nädalal ühes teises komisjonis hääletamine Nemad, äh, nendel läks ainult kakskümmend minutit selleks, et endale koht kõigepealt leida, maha istuda, siseturukomisjonis lähevad hääletused küll väga hästi. aga suur tänu sekretäriaadile selle toa, töö eest ja nende hääletusnimekirjade ettevalmistamise eest. kas on muid küsimusi? tundub, et mitte. siis alustame koordinaatorite kohtumisega kohe, kui kõik on kohal